ja nüüd on sellega siis arutelu lõppenud, järgmiseks punktiks päevakorras on suuline küsimus komisjonile Euroopa Liidu terasetööstuse kohta ja sõna saab proua Amalia Sarturi, kes selle küsimuse koostas. suur aitäh, lugupeetud äh, president. täna parlamendis me oleme arutanud tööstuse, majanduskasvu ning tööhõive üle ja nagu ütles volinik, arutelu hakkas pihta täna hommikul äh, ning osalesid volinikud Tajani ning Andor. arutelu jätkus energiaküsimustega, me rääkisime pikalt neist teemadest, rääkisime probleemidest, mis on seotud autotööstusega ning nüüd läheme edasi küsimusega, mille ma esitasin ITRE komisjoni nimel ja täna õhtul me siis äh, sellest ka räägime. detsembris tuleb välja resolutsioon selle teema kohta ning ma usun, et kõik need äh, küsimused, mis me hääletasime täiskogu äh, alguses äh, aitavad meil paremini mõista seda. Ähm, terasetööstusega on seotud mitu erinevat tööstusharu, rauatööstus, äh, sulamid, ka kõik muud tööstusharud, mis kasutavad äh, terasetööstuse tooteid, autotööstus, ehitus, mehaanika, laevatööstus kodumasinad, keemia ja nii edasi. ning äh, seega aktiivse konkurentsivõimelise terasetööstuse alas jätmine, alal hoidmine on meie jaoks eluliselt oluline. Äh, praegu me näeme, et Hiina on äh, suuri edusamme tegemas. Euroopa Liit investeerib omakorda keskkonna kaitsmisesse, see on aga jällegi nendega kaasa toonud ka kulude tõusu eh, sektori jaoks ning eh, tooraine hinnad on tõusnud, energiahinnad eh, samuti aina tõusevad. ei tohi samuti unustada, et Euroopas elekter maksab sada protsenti rohkem kui Ameerika Ühendriikides. teatud liikmesriikides tuleb lisada sellele probleemile veel ka rahavahetusega kaasnevad kulud. kahe tuhande seitsmendal aastal terasetööstus, tootmine saavutas rekordtaseme kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat üksteist. aga öö, äh, tööpuudus suurenes ja nüüd me oleme jõudnud kolmesaja kolmekümne tuhande üksuseni, tegemist on väga vähe julgust andvate andmetega, sest et kaks tuhat kaksteist me näeme, et tootmine on oluliselt vähenenud neis sektorites, mis on kaevandustööstusega otseselt seotud, nagu näiteks autotööstus, näeme, et ka import Äh, Euroopas üha suureneb, halduskoormus, äh, mis meie tootjate õlul on, on tohutu ning vähendab ühtlasi ka meie võimekust investeerida innovatsiooni ja teadustöösse ning soodustab delegaliseerimist. me peame vaatama ja endale küsimusi esitama me peame vaatama ka äh, komisjoni vastava poliitika läbi, kas meil ei oleks vaja sektoriaalset poliitikat, sellepärast et praegu äh, läheb äh, palju meie ressursse kaduma ja me ei saa endale seda lubada. kui kaugele on komisjon oma plaanidega jõudnud? me tervitasime auto kaks tuhat kakskümmend kava, aga meil oleks samuti vaja tõhusat kava just terasesektori jaoks me peaksime samuti vaatama, kas oleks võimalik ellu viia sellist poliitikat, mis võimaldab meie tööstusel paremini maailmataseme konkurentsis toime tulla ja jääda innovatiivseks. meil on vaja tervet rida poliitilisi meetmeid, meil on vaja toetada teadustööd, innovatsiooni, see on hädavajalik. ma tahaksin samuti ütelda, et tuleb ka konkurentsipoliitika läbi vaadata, sellepärast et äh, äh, siin on edusammud peatunud aastaga kaheksakümmend, aga ei arvestata sellega, et äh, olukord turgudel on muutunud, me oleme maailma konkurentsis. ning seega muidugi tuleb erilist tähelepanu pöörata ka siseturule, energiaturule ning kokkulepetele kolmandate riikidega, samuti me peame vaatama kas me ei peaks uuesti looma tööstust nõukogu, nõukogu, mis tegeleks just tööstuse küsimustega ja mis pole kokku tulnud aastast kaks tuhat kaks? suur aitäh ja nüüd saab sõna komisjoni asepresident härra Tajani. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud komis-, tööstuskomisjoni esimees, terasetööstus Äh, on võtmetähtsusega ähm, tööstusharu Euroopa Liidu jaoks. kolmsada kolmkümmend tuhat inimest töötab seal ja äh, käive on sada seitsekümmend miljardit eurot. seega te näete, kuivõrd äh, suure osatähtsusega on see tööstusharu. pärast kaheksakümnendate, üheksakümnendate aastate ost on äh, sektor väga konkurentsivõimeline ning dünaamiline ka maailma tasandil. aga samas on tal ka suuri raskusi, olgugi et kaksteist protsenti praegu ähm, maailmas müüdavast terasest äh, endiselt tuleb Euroopast. me tagame ligikaudu äh, kaheksakümne protsendi ulatuses Euroopa turu äh, vajadused ja ülejäänu ekspordime. ei tohi aga unustada, et majanduskriisi, äh, majanduse seiskumine äh, on aset leidnud. me näeme, et ka toormate, toorainete hinnad, energiahinnad üha tõusevad. nii et see on suureks probleemiks kõikide ettevõtete jaoks, mis tegutsevad terasevaldkonnas sellele probleemile lisandub veelgi eh, väga tõsine konkurents, mida pakuvad teised tootjariigid, eriti Aasiast. Neis riikides on eh, terasetööstus, mis suudab toota madalama hinnaga kui meie. muuhulgas ka terasest toodetud toodete nõudlus eh, Euroopa Liidust väljaspool väheneb ka elektri hind on üks kõrgemaid üldse maailmas Euroopas. ja kui me tahame võrrelda elektri hinda Euroopas ja Ameerika Ühendriikides, siis me näeme, et Euroopas on elekter kaks korda kallim kui teisel pool Atlandi ookeani. seega eh, peame me üle saama tervest reast raskustest eh, ja me peame arvestama selle taustaga, mida teile kirjeldasin me omalt poolt äh, anname endast kõik. Äh, enne suvepuhkusi kohtusin oma mm, ise ametiühingute esindajatega, proua Peresiga koos otsustasime me luua kõrgetasemelise töörühma selleks, et välja töötada tegevuskava. tegemist oleks komisjoni töörühmaga ja e- esimene koosolek toimus äh, septembris juba, pärast esimest äh, kohtumist erinevate tööstuse äh, esindajad, ettevõtete esindajad, siis neil avanes võimalus välja selgitada, millised on peamised väljakutsed, millega terasetööstus peab silmitsi seisma. üheks sõnumiks oli see, et tuleb leida erinevate poliitikate eesmärkide vaheline tasakaal. eesmärgiga muuta sektor konkurentsivõimelisemaks ning luua uusi töökohti, nii et ei kahjustataks äh, terasetööstuse väärtust. järgmine koosolek toimub kuuendal detsembril ning me üritame siis edasi töötada nende teemadega, millega me tegime algust ka esimesel koosolekul. nagu ütlesin, on mul plaanis kol-, volinike kolleegiumile ka peatselt esitada tegevuskava. ja soovin seda teha enne äh, suve kaks tuhat kolmteist. ma olen täielikult veendunud selles, et äh, terasetööstust äh, tuleb abistada tegemist on kriisiga, aga minu hinnangu kohaselt ei ole tegemist äh, struktuur, struktuurikriisiga, vaid on pigem seotud äh, meie majanduse praeguse olukorraga üldiselt. seega terasetööstus äh, võib järgnevatel aastatel taas jälle meie tööstusmaastikul esirinde jõuda mis puudutab Euroopa taasindustrialiseerimist, siis eh, tuleb mõningaid sektoreid eriliselt, eriti toetada. me peame abistama rahaliselt eh, innovatsiooni, teadustööd ja kaasa peavad aitama nii erasektor kui ka avalik sektor. me rääkisime enne rohelistest autodest, eh, ökoloogilistest autodest äh, tööstusse, äh, vabandust, ehitussektor ning autotööstus on siin kõik olulisel kohal, nii et äh, sellest tulenevalt ka terasetööstuse strateegia läheb kokku meie üldiste eesmärkidega. selgitasin, olen selgitanud seda kõike juba parlamendi ees ja nagu ma olen ütelnud alati, me tahame, et aastaks kaks tuhat kakskümmend kakskümmend protsenti SKT-st Äh, tuleks just tööstusest. muidugi selle nimel tuleb kõvasti vaeva näha. me peame tegema kõik selleks, et uued tehnoloogiad äh, areneksid ning et loo-, ehitataks äh, kaasaegsemaid tehaseid, et oleks võimalik tootlikkust tõsta. seega me näeme, et ka siin terasetööstuses on väga oluline, et me paneksime rõhku just innovatsioonile ma olen optimistlikult meelestatud, hoolimata sellest, et raskusi on. Euroopa Komisjon liigub otsusekindlalt edasi. muuhulgas olen pöördunud ka volinik Andori poole ja palunud, et ta osaleks kõikides algatustes, mille eesmärgiks on jõuda meie lõpp äh, eesmärgini minu jaoks on olulised just kaks aspekti, me peame ennetama tulevusi kriise või ennetama ka seda, et praegune kriis veelgi hullemaks muutuks. ja teiseks me peame kokkuleppele jõudma tööstuse ning ametiühingutega, ka parlamendiga muidugi mõista. mul ei ole vaja üle korrata. proua Sartori ja proua Peres teavad väga hästi, Äh, millega on tegemist, ka nemad osalevad kõrgetasemelise töörühma koosolekul Euroopa Liidu Parlamendist siis komisjonide nimel. seega meie sooviks on kaasata kõik äh, osapooled, ka Euroopa Parlament. ning need on siis need aspektid, äh, millega me peame tööd jätkama järgnevatel nädalatel ja kuudel, selleks et tagada öö, parem tulevik eh, terasetööstuse jaoks. ma olen veendunud, et tõesti tulevik võib olla positiivne. me peame tööd tegema, aga tahaksime teha seda parlamendi toetusega, kui me oma jõupingutused ühendame ning eh, kui me, siis ma olen veendunud, et me suudame eesmärgi saavutada, sellepärast et me usume sellesse eesmärki kõik. ja muuhulgas äh, oli ju see ka küsimus äh, sisuks, mille esitas mulle tööstuskomisjon ja millele ma üritan vastata. me teame küll, millised on äh, parlamendi soovid selles valdkonnas. suur aitäh, lugupeetud komisjoni asepresident. nüüd saavad äh, sõna fraktsioonide esindajad, esmalt Rahvapartei. härra Prust. suur aitäh, lugupeetud president teatud valdkondades Euroopa Liit ei ole enam konkurentsivõimeline, me peame sellega nõustuma, aga me ei tohi kannatajaks jääma. me peame drastiliselt vähendama oma kulutusi eh, sellistes eh, strateegilistes sektorites eh, nagu terasesektor, aga me ei tohi mingil juhul ainult turumuutuste tõttu kõrvale heita niivõrd olulist sektorit nagu terasetööstus, kus on meil kogemusi poole sajandi eh, võrra. me peaksime vaatama, millised strateegiad eh, võiksid eh, olla sellised, mis välistaksid, et mõningad riigid nagu Prantsusmaa üksinda täiesti ebatulusaid strateegiaid hakkavad läbi viima. suur aitäh ning nüüd sotsialistide ja demokraatide nimel Bert Lange, palun. suur aitäh, lugupeetud president. lugupeetud volinik. me toetame teie jõupingutusi eh, tugevdamaks Euroopa Liidu terastööstust. ma usun, et eh, nüüd eh, nähes seda, millised trendid on, kuidas tootmisvõimekus väheneb, me ei tohiks äh, kaasa minna selliste trendidega. lugesin hiljuti artiklit äh, selle kohta, kus väideti, et tuleks vähendada äh, töökohtade arvu saja tuhande võrra ning vähendada tootmisvõimekust kahekümne viie protsendi võrra, aga niimoodi meil ei õnnestu probleemi lahendada. me peame selle Euroopa Liidu jaoks keskselt kohal oleva tööstuse olukorra stabiliseerima ning looma tuleviku jaoks väljavaateid see oli ju üheks Euroopa Liidu ülesehituse alustalaks. see on olnud edukaks näiteks äh, struktuuripoliitikate vallas, äh, teadustöö vallas, me peame jätkama sellel teel. ja seda tegema koos komisjoni, tööandjate, töövõtjatega me peame töötama selle nimel, et see, et terasetööstust alal hoida ning edasi viia, meil on vaja innovatsiooni, meil on vaja kvalifitseeritud töökohti. kui me arvestame sellega, milline on praegu energiavaldkonna eh, tulevik, siis nõudlus suureneb. Eh, kindlasti peab terasetööstus vastu pidama konkurentsitingimustes ning mitte kannatajaks jääma, meie toetame teid. järgmiseks kõnelejaks on proua Isabel Düron. suur aitäh, lugupeetud president, lubage mul esmalt äh, Äh, viidata Florange'i ja äh, Liege'i töötajatele, äh, sest nemad ootavad praegu tulevast ülevõtja ja teised ootavad, et uus tegevuskava välja töötaks. terasetööstus on üheks keskseks aspektiks meie majanduses, me peame restruktureerima selle sektori. kuuendal detsembril äh, meil ole, miks mitte välja tuu-, äh, tulla uue algatusega terase valdkonnas ja see aitaks koostööd teha liikmesriikidel selle asemel, et suured teraseettevõtted saaksid otsustada ähm, kas jätkata või mitte selle haruga ning äh, hoolimata sellest, kas inimkapitali on äh, investeeritud või mitte. mängitakse nende eelistega, mis pakutakse, sellepärast et jah, äh, reguleerimine ei tule iseenesest, seda tuleb korraldada, ei ole vastuvõetav, et CO2 heitete kvoot äh, on suunatud väljaspool Euroopat asuvatesse filiaalidesse või reservi pandud meil on ülejääk üheksasada tuhat kvooti ning kogu reservi panek Äh, tuleneb ArcelorMetallist. ja viimane küsimus, tööstus on muidugi, äh, teadus on samuti üheks aluseks, mille abil on võimalik ambitsioonikaid poliitikaid Euroopas läbi viia, ilma tööstuseta me edasi liikuda ei saa ning ma loodan väga, et ka tulevikus teras jääb ikkagi Euroopa omaks. Eh, Äh, proua Düran võttis Roheliste nimel sõna ning nüüd EFT nimel härra Kurski. suur aitäh, lugupeetud daamid ja härrad. Äh, terasetööstus kannatab kõrgete tootmiskulude all see tuleneb meie kliimapaketist mõneti, sellepärast et kahe tuhande kahekümnendaks aastaks me tahame heidete taset vähendada. Poolas ainuüksi töötuse selles sektoris on suurenenud, suureneb selles sektoris kahesaja kuuekümne tuhande kaduma läinud töökoha võrra. Krakowis üle kuuesaja inimesi tõstetakse kodust välja ning sama on mujalgi ette nähtud. me näeme, et üha enam delokaliseeritakse tegevust Indiasse, Ukrainasse. Euroopa Liidu taasindustrialiseerimine on endiselt vähe tõenäoline. sellest on kahju ja seda enam kahju sellepärast, et see tööstus öö, haaru kattis kuus koma viis protsenti Euroopa Liidu töökohtadest energiapaketile eh, raames tuleb leida lahendus samuti. suur aitäh kuue nimele äh,, härra Hennan. suur aitäh Äh, siin me puudutame peamist vastuolu Euroopas äh, teenida inimesi, neil lasta tulevikku või äh, pöörata tähtsust ainult dividendidele, rahalisele tulule ning konkurentsile, mis hävitab kõik, sellepärast et me allume kõik ainult dumpingu mm, reeglitele. terasetööstuse näol on tegemist sektoriga, mis on aidanud kaasa paljude sektorite arengule Eh, on võimaldanud edasi liikuda, inimesed eh, on suutnud eh, enneolematuid tead-, teadmisi omandada, autotööstused, toiduainetööstus, paljud teised tööstused, otseselt või kaudselt miljon töökohta on sellega seotud, tegemist on tohutu rikkusega, me riikide ja rahvaste jaoks ja see kõik on suurde ohtu sattunud. Verd ime, verest imevad tühjaks suured äh, finantsgrupid ning seeläbi hävitatakse ära tohutu tootmisvõimekus, läheb kaduma äh, teadmised ja oskused ning äh, tuhanded töökohad me näeme, et pannakse kinni väga paljud tehased, kolmkümmend seitse miljonit dollarit on äh, üle kantud Luksemburgi ainult selleks, et äh, maksude pealt kokku hoida. me näeme, et delokaliseeritakse samuti äh, Indiasse, kõike seda on aga rahastanud oma higi ja vaevaga Euroopa töölised. Euroopa tööstuse tulevik on mängus siin, me oleme me nüüd äh, jõudnud äh, viimasesse staadiumisse, kas komisjon lõpuks otsustab reageerida ning äh, oma vastutust kanda ning kuulutab välja tööstuse ning terasetööstuse päästmise. aitäh. fraktsioonisse kuulusate saadikute nimel härra Möltser, suur aitäh terasetööstuse äh, olukorra halvenemine on seotud äh, vähese nõudlusega autotööstuse poolt neis riikides, mis on Euroopa Liidu lõunaosas ja mis on suurtes võlgades. samuti on tõusnud energia hind, see on muutnud väga keerukaks elu ka terasetööstuse jaoks. terasetööstus Euroopa Liidus peab võitlema väga kõrgete tootmiskuludega. väljaspool Euroopat aga konkurentidel niivõrd suuri kulusid ei ole. Namuti, samuti energiavaldkonnas ja ka CO2 sertifikaatide puhul. seetõttu Euroopa turule jõuab üha enam odavat terast, mille tootjad ei kanna nii suurt koormust. ma usun, et komisjon peaks sellega arvestama kui terasetööstusest räägitakse, siis mm, räägitakse ka sellest, et äh, neljandiku tootmisvõimekusest tuleb äh, äh, vähendada. see aga tähendab seda, et kaoks ära ka ligikaudu neljandik töökohtasid, sada tuhat töökohta, kui me soovime tulevikunõudlusega kohaneda Euroopa Liit peab kuidagi ära jaotama ka restruktureerimisega kaasnevad kulud ja nüüd saavad sõna teised kõnelejad, proua Angelilli. suur aitäh, lugupeetud president. ma tahaksin tänada, et meie esimees Artur Iisale küsimuse esitas ning aruteluga algust tegi. terasetööstus on Euroopa jaoks väga olulise tähtsusega, me näeme aga, et selles tööstusharus on langus, töökohad lähevad kaduma. meil on äh, suuri konkurente siin Hiina, aga Hiina ei ole ainus. Hiin-, neis riikides toodetakse äh, hoopis teistsugustes äh, tingimustes, ei pöörata nii suurt tähelepanu töötajate õigustele, saastatus kaasneb sellega. samuti reeglid ning piirangud äh, äh, riigiabi osas on väiksemad. energiahinnad on madalamad ka mujal, volinik rääkis sellest ja muidugi me mm, usaldame teda, et selles osas, et te töötate praegu välja tõhusad strateegiad. korduvalt ütlesite seda, et Euroopa Liit peaks konkurentsireeglid kehtestama ja need läbi vaatama. tahaksingi viimasest rää-, tahaksin rääkida Ternist. Terni eh, tootmiskoht on äh, mitte ainult Itaalia, vaid kogu Euroopa tööstuse äh, äh, pärandiks ähm,. kvaliteedikontrollid on väga kõrged, samuti vähendatakse saastatust, tegeletakse ümbertöötlemisega ning antitrusti süst-, süsteem äh, on võimaldanud vältida domineerivaid positsioone ning me näeme Äh, ning seal on toodetud äh, suurel hulgal äh, terasest torusid, aga kui mitte midagi ette ei võeta, siis võib kogu see tootmine ohtu sattuda. millised on siis need strateegiad, mille najal oleks võimalik vähendada energiakulusid? miks mitte viia sisse kvaliteedi sertifikaati? suur aitäh jällegi Itaaliast, proua Toia, poolteist minutit. Kriisi... suur aitäh. energia äh, hinnad on väga kõrged ja lähevad väga kalliks maksma kõikidele tootjatele. teraseettevõtjad pöörduvad üha rohkem kas Ameerikasse või siis idamaadesse see jällegi peaks tekitama meis küsimusi meie enda arengumudeli kohta. meie süsteemil oleks vaja kindlat tootmise alust selleks, et kas või omaenda turgu varustada. meil on vaja stabiilset terasetööstust, me üritame mm, seda ka saavutada tihti tihtilugu on äh,, räägitakse väga mustvalgelt sellest sektorist, ühed toetavad keskkonda, teised äh, töötajate õigusi, aga meil on vaja ikkagi sellist äh, süsteemi, mis äh, oleks tasakaalustatud, mis oleks äh, tipptasemel, vastaks nõuetele ning selleks on vaja edasi liikuda Euroopa tasandil. me ei saa tagasi minna meil on vaja tagada tegelik lisaväärtus selleks, et me ka maailma tasemel oleksime konkurentsivõimelised. rääkisid investeeringutest, uutesse tehnoloogiatesse, uute tootmisviisi eh, restruktureerimisest räägiti samuti, räägiti sellest, et eh, ressursse tuleb eh, tõhusalt ära kasutada, muuhulgas ka energiat ning tuleb rõhku panna ka uute materjalide kasutamisele. nüüd saab sõna Kolarska-Bobinska, kaks minutit. Dziękuję bardzo, <clears throat> panie przewodniczący. <clears throat> W Europie i Polsce istnieją regioony. suur tänu. Euroopas on piirkondi, kus paljud inimesed on jäänud tööta. ja oleme olnud tunnistajaks ka sellele, kuidas tuuakse sisse odavat terast Indiast, see on klassik klassikaline näide nõndanimetatud süsinikulekkest. kui komisjon muudaks ähm, heitkogustega kauplemise süsteemi, siis äh, aitaks äh, see probleem on mõjutanud äh, mitte ainult hindu, vaid see on ka esimene samm riigiabi suunas me oleme teinud otsuse selle kohta, kuidas peaks toimuma tööstuse kulude hüvitamine, aga liikmesriikidel ei ole ressursse, et neid kulusid ise kanda. Nendes dokumentides, mida me hakkame hääletama, on öeldud, et me tunneme muret impordi kasvu pärast. me peame tegema selge otsuse selle kohta, kas me soovime töökohti eksportida. aitäh, edasi Roberto Gualtieri poolteist minutit. mikrofon, palun. suur aitäh. praegused probleemid Euroopa terasetööstuses peaksid meid panema mõtlema üldisemalt tööstuse rollile Euroopa Liidu poliitikates me tahame analüüsida kaubanduspoliitika, ühtekuuluvuspoliitika, fiskaalpoliitika üldisemat mõju. kui me eh, tahame seda töö, leiame, et tööstus on oluline, siis me peame muutma oma keskendumist üksnes teenustele kui me vaatame olukorda internis või Bombinos, siis äh, peame mõtlema konkreetsemalt terase peale ja konkurentsile selles valdkonnas. me peaksime vaatama asja ülemaailmases äh, perspektiivis, mitte ainult Euroopa kontekstis mis äh, puudutab äh, fiskaalset lähenemist, siis äh, me peame hoolikalt analüüsima juuni kasvupakti sisu, mis kutsub üles vastu võtma fiskaalkonsolideerimise poliitikaid. samuti on meil lõpuks riigiabi küsimus, mis tuleb läbi vaadata, tagamaks, et riigi abi eh, oleks võimalik anda selleks, et olulisi tööstuseaseid elus hoida. aitäh, Astrid Luling, kaks minutit. suur aitäh, ma pean ütlema, et minu jaoks on äärmiselt valuline näha, et eh, järk-järgult suletakse erinevaid eh, terase tootmisüksusi ka minu enda kodulinnas alguses, äh, praegu on seal veel seitsekümmend töötajat, aga varem oli äh, eelmise sajandi lõpus üle kolme tuhande töötaja. tegemist on äh, ajalooga, mis kaob ja jagan täielikult kurbust, kuid ka öö, tuhandete inimeste pahameelt tegemist on äh, kapitalistidega, kes äh, sulgevad tehaseid äh, selleks, et veelgi nuumata juba niigi rasvaseid aktsionäre. me näeme, et siin on süüdi osaliselt ka reglementiivne laiskus Euroopa Liidu poolt, et tegemist on asjadega, mida tuleks parandada ma näen aga kahjuks, et terasetööstuse sulgemine järk-järgult on väga suuri kahjusid kaasa toonud töökohtade jaoks. lõpuks on kätte jõudnud aeg reageerida, mitte lihtsalt lubadusi anda, vaid meil on vaja Euroopa tööstuspoliitikat, mis oma nimega vääriks. eurooplastena on meil strateegilised huvid, mis vajavad kaitsmist ning terasetööstus on üheks selliseks aspektiks tööstusest, äh, mis kaitsmist vajab. Ähm, tööstuspoliitika ei tähenda protektsionismi ning äh, piiride sulgemist, aga Euroopa eest ei tohi äh, saada nii-öelda sõel, kuhu pääsevad kõik, kes turul osaleda soovivad ning siis hakkavad meid juhtima. me peame töötama välja miinimumnormid selleks, et mitte pankrotti ajada tööstust Eh, mis kindlasti jälle jalule saab, kui ka majanduslik olukord üldiselt paraneb. praegu on eh, toimumas eh, asjad, mida ei saa enam kunagi parandada. läbi tööstuspoliitika oleks võimalik aga olukorda siiski paremaks muuta ning tõsta meie konkurentsivõimet võrreldes teiste maailma riikidega. lugupeetud volinik, ma usun, et te saite sõnumist aja aru, meil ei ole enam aega kaotada suur aitäh, proua Luling. ja ma olen siin ajaga päris heldelt ümber käinud teie puhul. järgmiseks eh, Frederik Terden, poolteist minutit. suur aitäh, lugupeetud volinik, terasetööstus on tulevikusektoriks, kindlasti tuleb seda korrata, meie töötajad selles sektoris omavad suuri oskusi tegemist on ka toormaterjaliga teiste tööstussektorite jaoks, nagu näiteks autotööstus, mida me tahame hoogustada. tegemist on olulise osaga meie majandusest, suuresti on investeeritud sellesse sektorisse, avalik sektor on osalenud, eh, eh, tegeletud on teadustöö ja uurimisega ning innovatsiooniga, aga näiteks üks näide suurte grupeeringute eh, vigadest ArcelorMittal eh, Muusel Luksemburgi Liesi piirkonnas on eh, järk-järgult vähendanud tootmiskapitali. mis on selle strateegia aluseks? et suletakse veel tulusaid tootmiskohti ja lisaks sellele ei Äh, luba nad kasutada ka äh, võimalikel konkurentidel äh, veel igati kasutuskõlblikke vahendeid. me peame reageerima, meil on vaja ausaid konkurentsieeskirju, meil on vaja ülevõtmise takistamine, kas tegemist ei ole see mitte kuritahtliku tegemisviisiga, lugupeetud volinik, ma ootan teie poolt reageeringut. Jana Leto ja proua Peres, üks minut. suur aitäh! lugupeetud volinik, nüüd on äh, tegemist juba kolmanda aruteluga päevakorras, kus äh, just teie valdkond on äh, olulisemal kohal see on igati õige, et ka härra Andori nime on siin mainitud, sellepärast et tegemist on poliitikatega, mis puudutavad meie töökohti, aga ühest on, on puudu siin, härra Barnier ei ole kohal nimelt sellepärast, et äh, paljud strateegiad, millest me räägime, puudutavad ka tegelikult majanduse rahastamist ehm, ja mis on meie mm, riikide tööstuse aluseks. see on kindlasti jällegi üks äh, ahelalüli, millele tuleb tähelepanu pöörata tahaksin tänada teid selle eest, et te tegite algatuse ja lõite töörühma, tegemist on loogilise etapiga, mis järgneb aruteludele eh, tooraine üle ning autotööstuse üle. meil on vaja üldist lähenemist, mis kataks nii teadus- ja uurimistegevuse kui ka eh, töökohtade kvaliteedi küsimuse. mind mul on alati muljet avaldanud see, kuivõrd eh, eurooplased Äh, kuidas eurooplased reageerisid sellele, et nad enam ei saa juurdepääsu omada äh, haruldastele metallidele. tegemist on väga strateegiliste küsimusega, me näeme, et äh, siin erinevalt sellest, mis me oleme oma majandusõpikutest äh, lugenud, selle asemel, et äh, luua äh, uut väärtust, hoopis meie juhid lõhuvad tootmisahelaid ning ostavad kokku lihtsalt kaevandusi selleks, et paremini spekuleerida. suur tänu, proua Peres, nüüd vaba mikrofon, mul on kolm sõna soovijat nimekirjas härra Paloni, te soovite ka sõna vaba mikrofoni all? hästi, härra Paloni, selle, palun, teil on sõna. aitäh. ma teen väga lühidalt. mul on kaks küsimust äh, volinik Dejanile. ma ei hakka kordama üle seda, mida juba kõik teised on öelnud, enamiku sellega olen ma nõus, kuigi mitte kõigega. loomulikult on äh, terasetööstus strateegilise tähtsusega Euroopas. tihti on siiski asju, mida me ei mõista, et maailm on muutunud sageli räägitakse domineerivast äh, valitsevast seisundist, aga see on äh, turistide vastasest seadusest. meil on viiekümne seitsmendast aastast seadus, äh, kui maailm oli jagatud kaheks osaks põhimõtteliselt, ühel pool Euroopa, teisel pool USA. tänapäeva maailm on aga täiesti teistsugune, meil on uued turud, India, Hiina, Brasiilia ja nii edasi on väga tihe konkurents ja kindlasti on päris palju ebaausat konkurentsi. millal me lõpuks ometi heidame kõrvale need äh, vananenud seadused ja millal me äh, lubame äh, ühinemisi ettevõtjate puhul? aitäh ja Oreste Rossi, palun. president, suur tänu proua Sartorile selle algatuse eest, see tähendab, et lõpuks ometi on meil võimalus arutada teemal, mis puudutab vahetult tuhandeid töötase, töötajaid. Euroopa Liit võitleb kliimamuutuste vastu, aga teeb seda ühepoolselt ja ebaproportsionaalselt võrreldes teistega. ja seetõttu me kannatame. vaadates komisjoni valikuid äh, ETS-i äh, eralduste äh, äravõtmine näiteks ja ka juba Envi komisjonis me ütlesime, et see hakkab mõjutama terasetootjaid. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal nad on juba kaotanud turuosa ja ilmselt sama protsess jätkub ka edaspidi, tulenevalt ebaõiglasest konkurentsist, mida pakuvad kolmandad riigid Äh, on suur tootmiskulude erinevus kolmandate riikide ja Euroopa vahel. aitäh, ähm, härra Morganti, palun. aitäh, president, volinik. minu kodulinn Pembino äh, äh Eh, seal toimus streik täna, kus eh, eh, inimesed tulid tänavatele ja tõid välja hoiatussõnumi, see on linn, mis on aastakümneid elanud terasetööstusest. tuhanded töökohad võivad kaduda ja see võib mõjutada kogu linna ja selle majandust. me tahame Euroopa Liidult kuulda tugevat signaali, et kavatsetakse terasetööstust päästa. see tööstus on praegu tohututes raskustes, tulenevalt eeskätt Aasiast pärinevast konkurentsist. esimesest aastast hakati Euroopat üles ehitama ja on meie ja institutsioonide kohustus täna reageerida ja kaitsta äh, seda tööstust, mida võib pidada endiselt strateegiliseks prioriteediks. aitäh, äh, nüüd äh, Antonia Tajani lõppsõna. suur tänu, president. kõik sõnavõtjad täna õhtul on maininud Euroopa konkurentsivõimet äh, tööstussüsteemis. terasetööstus, äh, nagu ma ütlesin, äh, on võtmetähtsusega tööstusharu. loomulikult tänapäeva konkurents tähendab täiesti teistsugust reaalsust võrreldes varasemaga. paljud sõnavõtjad on selle asjaolu välja toonud arutelu käigus. seepärast nii viimasel konkurentsivõime nõukogul me rääkisime ka tööstuspoliitikast ja äh, tagajärgedest, äh, mis on sellele tekkinud globaalsel tasandil, sellest, kuidas protsessid on muutunud viiekümnendatest aastast alates, äh, samuti sellest, mis on toimunud komisjonis. ma sain äh, seitsmelt äh, tööstusriigilt Luksemburg, Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa kirja nemad soovisid arutelu ka riigiabi üle volinik Almunia, kes vastutab äh, konkurentsipoliitika eest, kavatseb äh, välja pakkuda reformi me peame ajaga sammu käima, loomulikult äh, me ei saa unustada, et konkurentsivõime on turu jaoks äärmiselt oluline tegur see on äh, muidugi teema, millel arutelud peavad jätkuma, see on selge, ja me peame järgmiste kuude jooksul analüüsima seda valdkonda põhjalikult, kui me tahame, et meie tööstus jääks konkurentsivõimeliseks. proua Perez, mis puudutab siseturgu, siis loomulikult äh, volinik äh, Barnier on üks äh, veendunumaid Euroopa tööstuspoliitika toetajaid. ma olen alati tundnud temapoolset toetust oma algatustele, sealhulgas ka terasetööstuse algatustele tarvis on äh, poliitilist investeeringut Euroopa tasandil. aga CO kahe, kahekümne protsendine vähendamine ja see mõjutab ka SKT-d, loomulikult palju on veel ära teha Euroopa terasetööstuses Äh, mis puudutab äh, äh, riigiabi, siis me oleme seda peaaegu kaheksakümne viiel protsendil juhtudest selles valdkonnas lubanud ja kõikides oluliste, olulisemates tööstusharudes, sealhulgas ka terasetööstuses äh, mis puudutab nõndanimetatud backloading ut, äh, siis ähm, see küsimus on nüüd äh, parlamendi käes tagasi. Ähm, ilma parlamendi ja nõukogu toetuseta ei saa komisjon teha midagi äh, ka selles tööstusharus. ma võtsin hoolikalt teadmiseks kõik murepunktid, mille te välja tõite, aga tarvis on teha kõik endast olenev ja ühitada omavahel keskkonnapoliitika tööstuspoliitikaga. Äh, härra Düronile vastuseks. Horisont kaks tuhat kakskümmend pakub uusi võimalusi rahastamaks äh, teadustööd ning äh, tõhus, samuti võimaldab tõhusamalt kasutada meie ressursse. terasetööstuse valdkonnas on juba tehtud ettepanekuid uue avaliku ja eraliku sektori partnerluse kohta. ma usun, et seda võib kasutada ka järgmistes finantsperspektiivides, neid vahendeid. ja tulles nüüd Itaalia juurde tagasi, juurdepääs toormaterjalidele on ka teema, mille ma ise tõstatasin ja mida mainis näiteks veel äh, härra Meltser ja proua Perez. Äh, varulised muutmetallid ei ole ainus probleem, nendega seotud strateegia muidugi on väga tähtis terasetööstuse jaoks. ma tean, et on terve rida kokkuleppeid riikidega väljaspool Euroopat, meil on olemas innovatsioonipartnerlused äh, toormaterjalide hankimiseks äh, ja töötlemiseks. seda rahastatakse finantsperspektiividest ja Euroopa Parlamendil on siin väga suur roll mängida mis puudutab Ternit. ma arvan, et äh, volinik äh, Almunia äh, arvestas täielikult kehtivate eeskirjadega. Terni allesjätmine, eh, vähemalt ühe osa allesjätmine on võimalik, seda on võimalik nüüd müüa, oleks olnud eh, tunduvalt ohtlikum, kui see oleks eh, osadeks jagatud. ühe üksusena säilitamine tagab paremad garantiid nii oskusteabe kui ka töökohtade kaitsmiseks. mis puudutab äh, torude tehast või tootmisüksust, on tõsi, et see on ülejäänud tehasest eraldatud, aga ka geograafilises mõttes ei ole see rangelt tehasega seotud. nii palju, kui mina tean, praegune omanik on valmis müüma ka toru tootmisüksuse. ma arvan, et äh, pro-, probleem, mille tõstatas asepresident Angelilli, on lahendatav selle tehasega seoses ja see on oluline mitte ainult Euroopa jaoks, Itaalia jaoks, vaid kogu Euroopa jaoks. Euroopa tööstuspoliitikast räägime uuesti ka järgmisel konkurentsivõime nõukogul, kümnendal detsembril. sellel nõukogul loodame tuua välja tööstuspoliitika tähtsuse ja ma olen väga tänulik Küprose eesistujale abi eest, mida mulle selle teemaga tegelemisel on osutatud. loodan, et eh, tööstusministrid räägivad autotööstuse kriisist samamoodi ja see on teatud määral seotud ka äh, terasetööstuse kriisiga. meie eesmärk on moderniseeruda, äh, luua konkurentsivõimelisem Euroopa ja see lõppkokkuvõttes aitab kaitsta ka töökohti. ma olen veendunud, et äh, ohverdused, mida me oleme palunud oma kodanikelt, äh, on vajalikud ja paratamatud, aga nendega peavad koos käima tugev tööstuspoliitika, sest ilma selleta tõesti ohverdused muutuksid kasutuks. seepärast on oluline jätkata tööd mõlemal rindel ja ma olen valmis tegutsema selles valdkonnas, et muuta Euroopa tööstust üldisemalt, sealhulgas terasetööstust konkurentsivõimelisemaks. aitäh komisjoni asepresidendile, daamid ja härrad, nüüd on lõppenud selle teema arutelu, hääletamine toimub järgmisel osaistungjärgul meie tänane järgmine päevakorrapunkt on nõukogu ja komisjoni avaldused teemal Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu eelseisev rahvusvahelise telekommunikatsiooni maailmakonverents.